vastavalt artiklile sada viis lõige kuus kodukorrast äh, äh, esimeest, komisjoni esimeeste äh, konverentsi esimees teavitas mind, et ei ole vastulauseid komisjonide esimeeste konverentsi poolt kalanduskomisjoni poolt esitatud soovitusele mitte esitada delegeeritud õigusakti, kui kahekümne nelja jooksul, tunni jooksul ükski fraktsioon või saadik ei, ei esita omapoolseid vastulauseid kahekümne nelja tunni jooksul, siis see nime kinnitatakse ning soovitus pannakse ka hääletusele. soovitus on kättesaadav ka täiskogu veebileheküljel ja lähme